Good morning. Please be welcome. tere hommikust. Good morning, my dear colleague. tere hommikust, head kolleegid, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, delegatsioonide esindajad, rahvusparlamentide esindajad ja Euroopa Parlamendi liikmed, kes osalevad selles ühises järelevalvekomisjonis, mis puudutab Europoli. mul on suur rõõm alustada selle tänase osaga. tere tulemast tagasi ja tervitame südamlikult minister Maria Ohisalu, kes on Soome siseminister. Soome on praegusel poolaastal Euroopa Liidu eesistujariik ning ta on ka tänane peakõneleja ning analüüsib sisejulgeoleku valdkonda ja strateegilisi plaane kuni aastani kaks tuhat kakskümmend neli, mis puudutab just nõukogu tööd. ta esindab täna nõukogu ja eesistujariiki seega ma arvan, et läheme nüüd töö juurde, pärast äh, esimest kõnelejat on meil kohe järgmine paneel, aga nüüd anname siis sõna Soome eesistumise esindajale proua Talvidele, palun aitäh, head kolleegid, ka mina tervitaksin minister Ohisalot meie kohtumisel. tean, et eesistumine on kiire ja mahukas ja mul on väga hea meel, et teil oli võimalus täna siia tulla meie koosolekule kõnelema. ja nüüd annangi sõna minister Ohisalale, palun. Uh, aitäh, head liikmed, Europoli ja Euroopa Parlamendi liikmed, mul on hea meel siin olla, suur tänu selle kutse eest. alustuseks tahaksin tänada teid selle võimaluse eest, et saame teile anda ülevaate Soome eesistumise prioriteetidest. kogu maailma jaoks on väljakutseks need äh, keerukad olukorrad, Euroopa ei ole siin kindlasti kõrvale jäänud, meie ühiskonnad muutuvad, peame kohanema muudatustega kliimas, tehnoloogias, demograafiliste muudatustega. seega Euroopa Liidu sisejulgeolek seisab silmitsi mitmete väljakutsetega, mida tuleb lahendada integreeritult, pidades silmas ka multidistsiplinaarset perspektiivi. peamine oht on muuhulgas kliimaväljakutsed, hübriidohud, terrorism. mitte ühtegi väljakutset ei saa lahendada eraldiseisvana või jätta sellest kõigest kõrvale poliitikat. tegemist on horisontaalsete teemadega, mis on väljakutseks kogu Euroopa Liidule ja oluline on mõista, et mitte ükski nendest ohtudest ei kao. küsimus on, kuidas meie reageerime. kui me soovime neid probleeme lahendada, siis peab Euroopa Liit olema siin eeskujuks. sotsiaalne mõõde ning võimalikult suure hulga liikmete integratsioon, sotsiaalne kaasatus, diskrimineerimise vastane võitlus on väga olulise tähtsusega ohtude ennetamisel. seega oluline on silmas pidada inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid, me peame kaitsma oma ühiseid väärtusi keskendume võrdsuse suurendamise, võrdsete võimaluste loomisele kõigile, sõltumata nende nahavärvist, soost, vanusest või füüsilistest võimetest. me peame ehitama ühiskonna, kus mitte diskrimineerimine on põhiväärtus, mitte mingi kõrvalprodukt. see kõik on võimalik, kui me kasutame ära oma tugevusi, mitmekülgsust, potentsiaali seega Soome eesistuja tahab algatada arutelu Euroopa Liidu tuleviku osas. oluline on just operatiivne, operatiivkoostöö õiguskaitseasutuste vahel ning ka justiits- ja siseküsimuste asutuste koostöö, sealhulgas Europoli koostöö, õiguskaitseasutuste koostöö tugineb tõhusatele tehnoloogilistele lahendustele ning koostalitusvõimele. seega on oluline tagada, et me tõhusamalt kasutaksime juba eksisteerivat õigusraamistikku ning Soome eesistuja jaoks on oluline, et iga aspekt selles kriminaalõiguse ahelas peaks silmas ka justiitskoostööd, need meetmed õiguskaitseasutuste koostöös peavad silmas pidama ka justiitskoostööd ja vastupidi. kliimakriis on kahtlemata kõige suurem väljakutse, aga ka võimalus. see kriis läheb kaugemale tavapoliitika piirangutest ning seetõttu lahendusi on vaja kõikides valdkondades, sealhulgas julgeoleku valdkonnas väga palju on vaja ära teha, meil on ainult üks maakera, mis on praegu väga hullus olukorras, me peame langetama otsuseid ja tegutsema nii, et meie planeet oleks olemas ka järgmiste põlvkondade jaoks, vähemast ei piisa. Euroopa Liit peab olema siin juhi rollis, tooma kokku kõik osapooled, nagu Ursula von der Leyen on öelnud, peab Euroopa Euroopas saama esimene kliimaneutraalne manner aastast kaks tuhat viiskümmend. et see ka tõeks saaks, peame ühiselt otsuseid langetama. me peame tegutsema otsustavalt kõikides valdkondades, et ka tulevased põlvkonnad saaksid siin planeedil elada noored inimesed Euroopas ja kogu maailmas soovivad, et me võitleksime kliimakriisi vastu. meie, täiskasvanud, peame nüüd tegutsema. noored peavad suutma uskuda, et midagi tehakse. see on äärmiselt oluline ka julgeoleku perspektiivi silmas pidades, sest mitte miski muu ei vii vägivaldse radikaliseerumiseni kui see, et puudub lootus paremasse tulevikku. me peame võitlema kliimamuutuste vastu ambitsioonikalt ja te peame tegema seda praegu, mitte homme. kui vaadata tulevikku, siis hübriidohtude vastane võimekus peaks olema tugevam nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriigi tasandil. sisejulgeolek kui osapoolte töö on äärmiselt oluline, et suurendada ühiskondade vastupidavust ning et me suudaksime erinevatele rünnakutele vastu astuda. sotsiaalne sisu, sidusus on parim ravim hübriidohtude vastu, mille eesmärk on meie riikide stabiilsuse kuk-, mõjutamine. me peame tegutsema struktureeritult ja koordineeritult, kuigi terrorirünnakute arv on viimastel aastatel vähenenud, siis terrorismi oht on jätkuvalt õhus. Soome eesistuja rõhutab arutelude jätkumise olulisust, mis puudutab vägivaldset äärmuslust välisvõitlejate ja džihaadivõitlejate fenomen on jätkuvalt oht meie kontinendil. aga tuleb silmas pidada, et terrorism, terrorism eksisteerib erinevates vormides ning ka paremäärmuslaste vägivaldsust tuleb silmas pidada, samamoodi vägivaldse äärmusluse ja terrorismi vast-, terrorismivastane võitlus toetavad üksteist me peame saama selge pildi olukorrast, peame hindama ohte ning meil peavad olema ka vastavad andmed. tuleb märkida, et viha ennetamine on otseselt seotud kuritegevuse ja vägivaldse äärmusluse ennetamisega. Soome eesistuja soovib hinnata nende meetmete tõhusust, mis puudutavad vägivaldse ekstremismi ennetamist. ühelt poolt uued tehnoloogilised saavutused on suurendanud õiguskaitseasutuste võimalusi ennetada ja uurida kuritegusid. samal ajal interneti kasutamine, eriti sotsiaalmeediaplatvormid, seda kasutatakse ka terrorismi eesmärgil see kõik on viimastel aastatel kasvanud. veebipõhine terroristlik sisu on mänginud võtmerolli kõikide terrorirünnakute puhul peaaegu, mis Euroopas on toimunud ning seetõttu Soome eesistuja soovib põhjalikult tegeleda komisjoni õigusliku ettepanekuga, mis puudutab terroristliku sisu eemaldamist veebis. selleks, et lõpetada terroristliku sisu levik veebis, on meil vaja selgeid õigusakte ning ka põhjalikku, põhjalikke teadmisi iga osapoole vastutuse kohta. kui me vaatame neid vahendeid, millega saab äh, terrorismi ennetada, siis on oluline teada, terroristid rei-, kasutavad reisimiseks kõiki võimalusi selleks, et ennetada ja uurida terrorirünnakuid ja muid raskeid kuritegusid. peame me suutma koguda reisijat, infot ka muude reisimisviiside puhul lisaks lendamisele. samamoodi piiriülesed saadetised, rongireisijad, kõik see on ka oluline. nagu varasemalt juba mainitud, sotsiaalmeedia, platvormid, kommunikatsiooniviisid on kõik kiiresti arenenud kahekümne esimesel sajandil. valeinfo ja infoga mõjutamine on märkimisväärne, kuid seda on väga keerukas hinnata. tänapäeval kasutatakse video manipuleerimist, ametlike dokumentide võltsimist, trollide rünnakud sotsiaalmeedias, infovargused, valeinfo põhiiseloom, valeinfo levitamine on iseenesest juba suur väljakutse õiguskaitseasutustele. lisaks koordineeritud Euroopa Liidu tegevus on vajalik, et kriitiliste tari-, taristus, taristute küberjulgeolekut suurendada. Euroopa Liidu eesistuja Soome eesistujariik rõhutab siin just Europoli ja teiste Euroopa Liidu ametite olulisust nende ohtude tuvastamisel, ennetamisel ja lahendamisel. vihakõne on nüüd avaliku arutelu keskpunktis valitsus või ametnike vastu suunatud koostöö, vihakõne on samamoodi kasvanud. sellise suunatud tegevuse eesmärk on takistada ametnike tööd, nõrgestada avalikkuse usaldust nende vastu ning tekitada lõhesid ühiskonnas. avalikkuse halb usaldus õiguskaitseasutuste suhtes avaldab väga halba mõju ka demokraatia struktuurile, õigusriigi põhimõtetele, sellist asja ei saa lubada. ühiskonnas, kus ametivõime usaldatakse, on selline ühiskond, kus inimesed saavad üksteist usaldada. seetõttu vihakõnevastane võitlus tähendab meie väärtuste kaitsmist seega, kuigi meil on erinevad seisukohad, peaksid poliitilised osapooled suutma ikkagi suurendada sotsiaalset sidusust. me peame suhtlema üksteisega avatult, selleks et vähendada killustatust ja võõrandumist meie ühiskondades. me oleme alati ühiselt äh, tugevamad. sõnavabadus on ja jääb alati demokraatia lahutamatuks osaks. seega on oluline silmas pidada, et väljendusvabadusega kaasneb ka vastutus. kui ühiskonna põhiinstitutsioone põhjusetult küsimul, küsimärgi alla seatakse, tekitab see märkimisväärset kahju. asju, mis tuleks üles ehitada, lammutatakse. selleks, et tehnoloogia arenguga sammu pidada, peame suutma tuvastada ka uusi esile kerkivaid ohte. samal ajal on oluline tuvastada neid võimalusi, mida uus tehnoloogia pakub. Soome eesistuja rõhutab küberjulgeoleku arendamise rolli Euroopa Liidu kontekstis võitlus küberkuritegevuse ja küberohtude vastu vajab ka ressursse, pädevaid, pädevusi ning kiireid lahendusi õiguskaitseasutuste jaoks. küberkuritegevuse vastases võitluses on oluline tagada, et e-tõendeid säilitatakse ja avaldatakse õiguskaitseasutustele nii pea kui võimalik kuivõrd teabevahetus kiireneb, tuleb silmas pidada ka riikide suveräänsust ning põhiõigusi ja andmekaitsereegleid. vaadates tulevikku, siis tehisintellekt ja automatisatsioon on siseturu keskmes. avalike asutuste tegevus muutub kiiresti ning oluline on, et sisejulgeolek suudab sammu pidada nende arengutega, meil on vaja sektori jaoks vastavaid lahendusi ning tuleb ka tagada, et õiguskaitseasutused suudavad tegutseda ka 5G võrgustiku keskkonnas, silmas pidades ka seda mõju, mida 5G avaldab meie sisejulgeolekule Soome eesistuja rõhutab, et oluline on läbi vaadata praegune õigusraamistik ning silmas pidada ka ressursse, kui me räägime tehisintellektist ja 5G-st. ühelt poolt tuleb silmas pidada sisejulgeolekut, aga teisalt loomulikult austada ka inimõigusi ja see on Soome eesistumise jaoks väga tähtis. Euroopa Liit on ja peab olema liit, millel on ühised väärtused. me oleme ambitsioonikad, me hindame mitmekesisust ja me ei jäta kedagi maha. kui me räägime rändest ja ühisest süsteemist, mis suudaks vastata praegustele vajadustele, on meil vaja põhjalikku lähenemisviisi, mis käsitleb nii rände sise- kui välismõõdet oluline on koostöö riikidega väljaspool Euroopa Liitu ning ka koostöö liikmesriikide vahel. Soome eesistuja keskendub ennetavatele meetmetele päritolu- ja transiitriikides. eriti soovib Soome rõhutada partnerlust Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. meil on mitmeid võimalusi ja vahendeid ning Euroopa Liit kui oluline rahvusvaheline osapool suudab paremini rändega toime tulla, paremini kui liikmesriigid üksi. me peame võitlema ebaseadusliku rände vastu, inimkaubanduse vastu, meil on vaja inimlikke piire, alles tuleb jätta võimalus taotleda varjupaika ning tuleb parandada praeguste põgenike olukorda. nagu varasemalt juba öeldi, siis kliimakriis on märkimisväärne oht Euroopa Liidu sisejulgeolekule see on eriti ilmne praeguse rände kontekstis, seega võib eeldada, et tulevikus see olukord muutub veelgi hullemaks ning seetõttu tahaksin veel kord rõhutada, kui oluline on võitlus kliimamuutuste vastu. see, kui edukad me oleme, avaldab mõju ka pealesunnitud rändele kogu maailmas, seetõttu tuleb tegeleda ebaseadusliku rände põhjustega, sealhulgas silmas pidades ka rahvastiku kasvu, noorte tööpuudust. me peame kõikide nende probleemidega tegelema globaalselt. on meie ühine huvi, et meil oleks partnerlused päritolu- ja transiitriikidega selleks, et üleüldist rändesurvet leevendada ning soodustada turvalist ja seaduslikku rännet. samamoodi Schengeni ala silmas pidades on oluline järelevalvet teostada rändemarsruutide üle, meil on vaja inimõiguste põhist varjupaigapoliitikat, see on Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades tähtis ning samamoodi mõjutab see ka meie tõsiseltvõetavust. Soome eesistuja soovib soodustada ka seaduslikku rännet, ümberasustamist, mis tähendab siis kvoodipõgenikke, kuigi juba praegu on Euroopa Liidus ja liikmesriikides seadusliku rände võimalusi, tuleks seda kõike parandada. Soome eesistuja äh, rõhutab, et oluline on läbi vaadata ühine Euroopa varjupaigasüsteem. kui me tahame, et me suudaksime vastu astuda rändesurvele. me soovime edendada seda reformi konstruktiivsete ja praktiliste arutelude kaudu. kõik liikmesriigid peavad oma koormat kandma viimase nelja aasta jooksul rände arutelu on keskendunud solidaarsusele ja õiglasele koormuse jagamisele liikmesriikide vahel, eriti mis puudutab inimesi, kes on taodelnud rahvusvahelist kaitset. Nende teemade tõttu on äärmiselt oluline, et kui me räägime ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reformi, läheksime me aruteludega edasi meil on vaja loomulikult pikaajalist reformi, aga meil on vaja ka kiiresti praktilisi lahendusi, mis puudutab pääste ja päästeoperatsioone. meredel hukkunute vähendamine ja ennetamine on meie jaoks väga tähtis, see ei ole mitte ainult juriidiline kohustus, vaid see on ka meie ühine väärtus, kui me räägime inimelu kaitsest, inimelu väärtusest. siin me ei saa teha mingeid kompromisse. põhiõiguste austamine, sealhulgas ligipääs õiguskaitsele on samamoodi äärmiselt tähtis, kui me räägime Euroopa Liidu tagasisaatmispoliitikast. oluline on läbi vaadata tagasisaatmise direktiiv mille põhjal saab ka kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisi läbi vaadata. tagasivõtmise valda, valdkonna koostöö on samamoodi oluline ning lisaks Soome eesistuja rõhutab ka tagasisaatetud integratsiooni, mis on samamoodi väga tähtis aspekt et kui me räägime tagasi saadetud äh, kestlikkusest, Euroopa Liit peab olema tõhus, peab paremini haldama oma välispiire, seega on meil vaja lõpule viia Euroopa piiri- ja rannikuvalve määrus, mis on ka Soome eesistuja üks prioriteete. määruse rakendamine äh, on Euroopa jaoks märkimisväärne väljakutse, aga ma olen kindel, et me suudame ühiselt olla edukad. kokkulepe tugevama mandaadi osas tagab nüüd Frontexile paremad võimalused liikmesriikide toetamisel, kui me räägime integreeritud piirihaldusest Euroopas. kommunikatsioon Euroopa Liidus peab olema lihtne, kiire ja tõhus mitmed määrused Euroopa infosüsteemi valdkonnas on viimasel ajal läbi räägitud, vastu võetud ja uuendatud. me peame keskenduma kiirele ja koordineeritud süsteemide elluviimisele, pidades silmas ka meie süsteemide koostalitusvõimet. mis puudutab teabevahetuse süsteemi ETIAS-e toimimist, siis Soome eesistuja loodab, et saame kiiresti jõuda kolmepoolsete läbirääkimisteni ETIAS-e vallas. meil on vaja ka toimivat Schengeni ala, sest see tagab meie arengu, julgeoleku ja vabaduse Schengeni ala on üks Euroopa Liidu põhilisi saavutusi. Soome eesistuja soovib edasi liikuda läbirääkimistega, mis puudutavad Schengeni piiri eeskirja läbivaatamist ja kontrolli sisepiiridel. meil on vaja ka uusi algatusi, et liikmesriikide tegutsemisvabadust toetada Soome on valmis otsima uusi lahendusi selleks, et kaotada kontrollid sisepiiridel. kui me vaatame tulevikku, siis Soome eesistuja soovib edasi liikuda Euroopa integreeritud piirihaldusega sellised asutused nagu Frontex, neil on selge roll, aga liikmesriikidel on põhivastutus piirikontrollil. meil peavad olema tõhusad, läbipaistvad vahendid, tagamaks seda, et Schengeni kohustusi täidetaks, eriti mis puudutab kontrolle välispiiridel. Soome eesistuja soovib toetada sellise kvaliteedi hindamise süsteemi väljatöötamist. Euroopa Liidu rahastus rändeks, piirihalduseks ja sisejulgeolekuks on üks Soome eesistumise põhiülesandeid rahastus vastab nii sisemistele kui välistele vajadustele, mis puudutab rändehaldust ning seadusliku rände soodustamist ja võitlust ebaseadusliku rände vastu. Euroopa Liidu rahastus peab olema paindlik ning arvestama ka pidevaid muutusi, võitlus piiriülese kuritegevuse, terrorismi, vägivaldse radikaliseerumise ja muude tõsiste kuritegude vastu, kuritegude vastu on meie ühine eesmärk. kuritegude ohvrite vajadusi tuleb ka silmas pidada. on väga oluline, et põhi- ja inimõigusi austatakse kõikides aspektides, kui me viime ellu neid finantsinstrumente. seega me peame silmas pidama neid keerukaid ohvreid, ohte ja väljakutseid. pisimuudatustest ja lühiajalistest kavadest ei piisa. me peame langetama nutikaid otsuseid, millel on kaugele ulatuv mõju, lähtudes meie teadmistest, uurimistulemustest, erinevatest kaalutlustest. me peame tegema seda Euroopa viisil. kui me oleme sidusad, tugevad, ja ühtsed ei suuda meid keegi väljaspoolt lõhestada, aitäh! Thank you, minister Ohisalu and.... aitäh, minister Ohisalu. ning nüüd on meil kavas arutelu. maksimaalselt on võimalik sõna saada kaheks minutiks ning lõpuks, äh, aruteluvooru lõpus vastab küsim-, minister Ohisalu küsimustele. kõigepealt härra Apel, Poola. palun, teil on sõna. jah, jah, that's true Ja będę mówić po polsku. E, bardzo dziękuję pani minister za... räägin poola keeles. aitäh, austatud minister, selle ettekande eest. eri, eriti pakkus mulle huvi ettekande osa, kus te rääkisite küberohtudest see on väga suur probleem ja, ja praegu tundub, et eh, see on, eh, asi on järjekordselt läinud nii, et inimesed mõtlevad midagi välja ja siis hakkavad eh, Äh, kurjategijad seda kuritarvitama ja nüüd me olemegi nii kaugele jõudnud ka arvutitega. oluline on silmas pidada, et meil ei tekiks äh, seda, mida Orwell kunagi kirjeldas tõeministeeriumina, et meil ei, ei tekiks niisugust asutust, mis hakkab piirama inimeste vabadust loomulikult tuleb võidelda kuritegelike nähtustega, nagu taunimist väärivad, väärivate mõtete levitamine ja kolmandate riikide poolsed provokatsioonid või väärinformatsioon internetis, kes ei hooli meie demokraatiast. võitlus nende välisohtudega internetikeskkonnas on võitlus, mida tuleb pidada rahulikult ja hoolikad. ja me peame olema väga hoolikad, et ei tekiks tõeministeeriumi. aitäh, härra Ketiros, Küpros. Kalimera seas. aitäh. austatud minister oma kõnes ütlesite, et üks Soome eesistuja prioriteete Euroopa Liidu Nõukogus on tugevdada sisejulgeolekut ning kaitsta Euroopa Liitu terroristlike rünnakute ohu eest. ning et sellepärast eesistuja üritabki pidada arutelu selle kohta, kuidas edendada sisejulgeolekut Euroopa Liidus. meie sooviksime teilt kuulda selle kohta, missugused on praegu arengud seoses ettepanekuga laiendada Euroopa prokuratuuri volitusi, mis just loodi, prokuratuuri volitusi siis võitluses piiriülese terrorismiga. Te rääkisite ka sõnavabadusest. Te olete kindlasti kursis sellega, et vihakõne on asi, mida sageli üritatakse kaitsta sõnavabadusega, sõnavabaduse nii-öelda sildi all seda esitada, aga sõnavabadus ei ole piiranguteta õigus ja me peame seisma vastu niisugusele poliitikale, mis edendab diskrimineerimist ja rassismi ning viha. Mister... aitäh, härra Tsoralehos, Euroopa Parlament suur aitäh teile, suur aitäh proua ministrile sõnavõtu eest. hindan seda väga kõrgelt. selge on see, et eh, internetist on saanud uus tegutsemispiirkond kuritegevuse jaoks, sellega on seotud mitmed probleemid, näiteks karistamatuse tunne, mis küberkuritegudega seotud on. me ei räägi siin mitte ainult terrorismist, vaid ka muust, kuid mul on hea meel selle üle, et minister rõhutas, kui oluline on välja töötada seadused, mis puudutavad eh, terrorikuritegude ennetamist veebis. teame, et terrorism ei ole ainult kuri tegevus, kuriteoliik, vaid see on ka destabiliseerimismeetod. see kahjustab inimelusid, kuid peale selle mõjutab psühholoogiliselt kogu ühiskonda, kogu kogukonda ning äh, sellega seoses on internet äärmiselt oluline, eriti selles osas, mis puudutab äärmuslikku mõtteviisi levikut. tahaksin nüüd küsida. Äh, te teate, et äh, Euroopa Parlament on äärmiselt äh, mures, sellepärast et erinevad Euroopa ametid on Euroopa, on, on saavad järjest vähem finantstoetust, neid rahastatakse aina vähem, mida on võimalik teha selle olukorra parandamiseks ning garanteerida Euroopa ametite jätkusuutlikku rahastamist. teiseks tahaksin ma teada ka seda, mida kavatsetakse teha küberkuritegevuse ennetamiseks, kuidas te hindate praegust koostöötasandit e, tehnoloogiaettevõtetega ning millised oleks eesmärgid koostöö tõhustamiseks, aitäh! Thank you and then Mr Metsu. aitäh. härra Metsu, Belgia, palun. minister Oisalu. aitäh. ning aitäh proua Ohisalule väga hea ettekande eest. üks asi, millest te rääkisite, on PNR andmed, lennureisijate andmed. ning äh, viis aastat me ootasime Euroopa direktiivi seoses lennureisijate nimeandmetega ja Belgias on meil praegu seadus, mis, mille rakendusala on laiem kui õhutransport, see puudutab ka laevandust, eh, bussivedusid ja raudteevedu, reisijate vedu raudteel ja me põrkusime probleemiga, et eraettevõtjaid ei saanud sundida teatud andmeid jagama, aga minu küsimus on, et kas me peaksime selle korraldama Euroopa tasandil, kas meil peaks olema võib-olla mingi lisa või võib-olla uus direktiiv Euroopa tasandil või on see asi, mis on puhtalt liikmesriikide pädevuses? aitäh! Miss... tänan, proua Heinalumaa, Soome. aitäh! ning äh, aitäh ka proua Oisalole väga selge meie ühiste väljakutsete esitluse väljatoomise eest. tahtsin küsida eraelu kaitseõiguste kohta. nagu me teame, eraelu puutumatust puudutavad isi-, õigused on õigused, mis ei peatu piiridel. ning Euroopa Liit on olnud nende riikide esirinnas, kes oma kodanike õigusi selles vallas kaitseb. nii et minu poolt konkreetne küsimus ministrile missugusena te näete Euroopa Liidu rolli eraelu puutumatuse õiguse kaitse tõhustamisel väljaspool Euroopa Liidu piire, näiteks Ameerika Ühendriikides? aitäh, proua Kango. Euroopa Parlament. Yes, thank you very much, madam minister. aitäh, proua minister. minu küsimus on osaliselt ka niisugune mm, probleemi või teematõstatus, asi, mille üle ma ise mõelnud olen. olen tähele pannud, et äh, Euroopas on väga keeruline rääkida olulistest asjadest. sealt, kust mina pärit olen, tegelikult äh, võidakse inimene sisuliselt ju maha lüüa, kui teil on mingi oma väga tugev arvamus. kui ma Euroopas alustasin poliitikuna ja poliitilises elus alustasin, siis märkasin sageli, et väga keeruline on mingit mõistlikku arutelu pidada teatud teemadel. ning äh, tegelikult on see viinud inimeste tapmiseni Euroopas. puhtalt sellepärast, et inimestel on, olid arvamused, mis, mida teised nägid ohtlikena. et Timo Šalija näiteks, need äh, Aja Seljali, kes pidi Ameerika Ühendriikidesse pakku minema. näiteks Shali Abdahu, kes praegu, äh, keda tuleb iga päev kaitsta, sest tal on selged arvamused, mis lähevad teiste inimeste arvamustega vastuollu. nii et äh, sõnavabadus on üks niisugustest teemadest. ja me peaksime keskenduma sellega seoses äh, sellele just, et, et meil on väga keeruline sellest teemast rääkida ning see ei ole ühitatav niisuguse Euroopaga, mida ma ootaksin. nii et kuidas te arvate, et saaksime jõuda Euroopasse, kus inimesed saavad avaldada tõesti vabalt arvamust, mitte ainult paberil, vaid ka igapäevases elus, ilma et see neid ohustaks? Then... aitäh! härra Piltšik, Euroopa Parlament. aitäh, proua minister ning tänan teid ja ma olen siin. väga põhjaliku hinnangu eest, mida te meile esitlesite. tahaksin käsitleda kahte teemat. üks puudutab Schengeni ruumi ja mul on väga hea meel, et te rääkisite probleemidest, mis meie ees seisavad sellega seoses. Schengeni ruumi täieliku toimimise tagamine. me teame, et see ei ole probleem mis on seotud ainult Schengeni välispiiridega, vaid on probleem, mis on seotud ka kontrolli ka sisepiiridel, mille on mitmed liikmesriigid taastanud. ning äh, mul jäi kõrva teie mõte, et äh, Soom- või teie äh, see, mis te rääkisite, et Soome on esitamas tervet rida ettepanekuid sellega seoses, nii tahtsingi küsida, kas te saaksite täpsemalt meile nendest rääkida, et kuidas oleks võimalik kõige kiiremini ja tõhusalt tagada, et et need kontroll, kontrollid sisepiiridel, kontrollrežiimid sisepiiridel, mis tegelikult on ebaseaduslikud, äh, et see lõpetataks. teine teema, mille tahtsin tõstatada, jätkuks teiste kolleegide jutule sellega seoses. nimelt, kuidas me saame kõige tõhusamalt võidelda väärinformatsiooniga internetis. sest Te rääkisite palju sellest, kuidas tuleks võidelda terroristliku sisuga internetis, aga ma arvan, et väärinformatsioon on mõnes mõttes isegi suurem probleem. sellepärast, et see on asi, mis ei ole sellisena alati äratuntav kohe. ja tegemist on ka nähtusega, mille suhtes üksikul liikmesriigil üksi on väga raske midagi ette võtta, et missugused oleks need kollektiivsed meetmed, mida me saaksime Euroopa Liidus võtta, et tõhusamalt suhelda äh, ja esindada oma seisukohti suurte internetiplatvormide omajatega ja et tõesti õigeaegselt ja kiiresti väärinforma avataks. aitäh! ja nüüd viimane sõnasaaja selles plokis härra Kali Sloveeniast. aitäh, austatud minister, aitäh juhataja sõna andmast. olen täiesti päri eesistuja ettekandes öelduga. selles rõhutati paljusid väga olulisi teemasid. Äh, keskenduksin sellega seoses ühele konkreetsemale valdkonnale. kuidas nüüd öeldagi tahaksin rääkida ahnusest. ahnus ja interneti turvalisus ning meie lapsed. nagu te teate, praegu igaüks saab äh, nuti, pääseb nut-, läbi nutitelefoni sotsiaalmeediasse, äh, on võimalik lihtsalt klõpsata, et äh, ma olen täisealine ning äh, sotsiaalmeediaplatvormide omajad, argmaised ettevõtjad seda ei kontrolli ning lapsed, üheteist, kaheteistaastased, on väga kergeusklikud. ning äh, neid on väga lihtne ära kasutada, niisuguseid sotsiaalmeedia profiile, seda tuleks, äh, see tuleks tõkestada. aitäh! tänan! nüüd minister Ohisalu, palun, teil on võimalus vastata aitäh kõigile küsimuste eest. üks osa küsimusi on, on suunatud sisuliselt tegelikult proua Hendriksonile, minu kolleegile, justiitsministrile, aga me koos juhatame sisejustiitsküsimuste nõukogu. aga mina üritan siis vastata küsimustele, mis konkreetsemalt puudutavad minu haldusala, Schengeni osa Soome eesmärk on leida lahendused selleks, et kontroll sisepiiridel, et lahendada see, see küsimus. siin võiks kasutada rohkem tehnoloogiat, tehnoloogilisi kontrolle või tehn-, tehnilisi vahendeid ja võib-olla ka politseikontrolle. mis puudutab sisepiire, siis meil on üldine Euroopa süsteem, mis toetab meie tegevust. ja silmas tuleb pidada ka seda, et meil on siin muud mõjurid, kes kaasa mängivad, nagu näiteks isikute tagasisaatmine ja siin tuleb äh, tõhustada teiste Euroopa riikidega tehtavat koostööd, tuleb tagada, et need uued meetmed konkretiseeritaks ning reaalselt rakendatakse. Soome kavatseb äh, igatahes teha vastavad ettepanekud selleks, et paremini tagada vaba liikumine ja äh, samas teha seda nii, et oleks tagatud julgeolek. küberkuritegevus sellega seoses oli üks, isegi mitu küsimust, on selge, et meil on ressursid, meil on vaja võimekust reageerida ning kiireid lahendusi, mis on tulevikus jätkusuutlikud õiguskaitseorganitele. näiteks politseile ja siseriiklikele õiguskaitseasutustele peavad olema tagatud võimalused võidelda organiseeritud kuritegevusega see tähendab, peab olema tagatud võimalus kasutada elektroonilisi tõendeid eh, ning mida, mis on kiiresti juurdepääsetavad ning eh, see nõuab head koostööd liikmesriikide vahel. on vaja kiirendada infovahetust. aga siin loomulikult eh, tuleb arvestada liikmesriikide suveräänsusega. siduskeskkonna mõju puudutab kõiki meie elu aspekte ning äh, laiemalt vaadates sõnavabadus, vihakõne, hübriidohud ning mõju, mis sellel kõigel on demokraatia toimimisele. meie eesistumise ajal üritame äh, rõhutada õigusriigi aspekti, pressivabadust, sõnavabadust ning äh, selles arutelus on üks väga oluline asi kui sõnavabadus on tagatud, siis peab olema selle kõrval ka vastutus. Need asjad käivad koos. ning täpselt sama loogika kehtib igal pool Euroopas. nõukogus on seda teemat arutatud. meil on olnud internetiplatvormide omajatega, Facebooki, Twitteri, Instagrami esindajatega ja interneti te teenusepakkujatega te arutelusid sellel teemal. nii et meil tuleb kaitsta õigusriiki kõigi vajalike vahenditega, sealhulgas seista sõnavabaduse eest, arvestades loomulikult, et sõnavabadusega käib kaasas vastutus üleslaetava sisu eest. oli küsimus ka PNR-i regulatsiooni laiendamise kohta. terroristid ja kurjategijad kasutavad loomulikult mitte ainult eh, lennutransporti, vaid kõiki muid kanaleid ning võitluseks tõsise kuritegevuse ja terrorismiga peaks vaatama, et peaks tõenäoliselt koguma peenerandmeid ka teistes valdkondades. siin on vaja ka Euroopa lahendust. meie eesistumise ajal üritame kaardistada võimalikke lahendusi niisuguste andmete kogumiseks, arvestades loomulikult vajadust tagada vabaduste ja eraelu kaitse ning põhiõigused. nõukogu peab võtma seisukoha PNR andmete kogumise kohta. et äh, kas on põhjust koguda mitte ainult lennureisijate, vaid ka muude transpordiliikide reisijate andmeid ning siis vaatame, äh, mida ütleb asja kohta komisjon oma analüüsi põhjal ja missugused on vastavad äh, finants mm, finantsmõjud. niisugused olid vastused küsimustele, mis puudutavad minu haldusala, teised küsimused puudutavad pigem justiitsministri haldusala ja ma ei saa tema eest teile kahjuks vastata, aga aitäh mulle suunatud küsimuste eest Dear Minister, thank you. Thank you. Thank you. aitäh, minister. palun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 Yes. So, is it you? okei <laughs> okay,, you go ahead yeah.. nii, kui teie, siis palun alustage. niisiis. nüüd läheme päevakorras järgmise punkti juurde. on arvamuste vahetuse Euroopa infohaldusprioriteetide üle käesoleval aastal ning alustame infohaldusprioriteetide arutelu. tervitan siin Luis de Vespia Ramost, kes on, eh, kes on eh, Europoli äh, vahendite ja personali osakonna juht ning äh, lisaks ka Soome politsei esindaja osaleb arutelus. kõigepealt saab sõna härra Eusebio Ramos äh, maksimaalselt kümneks minutiks, palun. Thank you, madam chair, Mr Chair, dear mem-. aitäh, austatud juhataja, parlamentaarse ühise järelevalvekomisjoni liikmed mul on hea meel teile rääkida Euroopa info, Europoli infohaldus prioriteetidest kaks tuhat üheksateist. kõigepealt minust, minu nimi on Luis de Eusebio Ramos, olen äh, Europoli asedirektor, vastutan personali, vahendite, infohalduse äh, ja seotud äh, teemade käsitlemise eest ja just sellest tahaksingi teile rääkida. Europoli strateegias kaks tuhat kakskümmend pluss millest rääkis juba proua De Boll, meie tegevdirektor, mängib olulist rolli infohaldus. strateegias märgitakse, et informatsioon on kõige olulisem Europoli varadest. infohaldus on Europoli üks tuumiktegevusi. Europoli eripära seisneb selles, et infohaldus ei ole mitte ainult mingi toetav tegevus, vaid on üks meie põhitegevusi seetõttu omabki siia meie jaoks nii suurt tähtsust. infohalduse osas on meie lähenemine väga praktiline. me üritame tagada õige info kättesaadavuse õigetele inimestele vajalikul hetkel. niisugune väga praktiline lähenemine. nii et me lähtume kogu aeg õiguskaitseorganite, ametnike vajadustest, et neil oleks äh, ajakohane informatsioon kättesaadav. ehk siis ja et oleks niimoodi võimalik tagada kodanike turvalisus. infohaldus on asi, mida me arvestame kõigi meie tegevuste juures. nii võitluses inimkaubandusega, võitluses rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismiga. sest äh, kõigis nendes tegevustes mängib olulist rolli informatsioon. Europoli infohaldus äh, üha laieneb ning muutub keerulisemaks nii tehniliselt kui ka struktuurselt. tuumiksüsteemid, mis meil on, on näidatud käesoleval slaidil infohalduse valdkonnas. kõigepealt on, meil on Europoli turvaline infovahetusvõrgustik Siena, selle eesmärk on hõlbustada infovahetust Europoli ja liikmesriikide vahel ja praegu on sellel süsteemil kümme tuhat kasutajat üle kogu maailma. teiseks on meil Europoli infosüsteem, mille eesmärk on tagada võimalus teha päringuid seoses olemasoleva infoga liikmesriikides rahvusvahelise kuritegevuse kohta ning selleks on meil töötatud välja eraldi kasutajaliige, mille lühendnimi on Quest, mis peab hõlbustama vastavate päringute tegemist. sellel süsteemil või sellel kasutajaliidesel on Euroopas praegu üle üheksa tuhande kasutaja. kolmandaks on Europoli analüüsisüsteem, mis on erialane analüüsivahend kriminaalteabe hindamiseks ning seda kasutavad ainult Europoli analüütikud ja spetsialistid, selle kasutus on piiratud. ning viimane, aga väga oluline on ka Europoli platvorm ekspertidele, mis on infovahetusplatvorm Europoli pädevusvaldkondades ekspertidele. ning eh, selles platvormis ei ole isikuandmeid ja kasutajaid üle kogu maailma on kuusteist tuhat see platvorm on avatud ka eh, teadlastele. ja teistele kasutajatele. kõige olulisemad prioriteedid ehm, infohalduses on näidatud käesoleval slaidil. kõigepealt on vaja tagada infovahetus teadmiste jagamine ja koostöö liikmesriikide ja teiste sidusrühmadega. teine, teine prioriteet on tagada vahendid, et oleks võimalik teha päringuid andmebaasidesse ning võrrelda andmeid ja hallata andmeid. siin on väga oluline tagada koostalitlusvõime sise- ja justiitsvaldkonna eri andmebaaside vahel. Europolis ja liikmesriikides on need vajadused suurenemas, kasutajaid vastavatel süsteemidel on järjest rohkem ning nende geograafiline katvus üha laiem. pilt slaidi paremal pool näitab, kui palju on meil praegu nõudlust IKT teenuste osas ja kui palju on eelarvet. nõudlus kolmandate osapoolte ja liikmesriikide äh, poolt äh, on kokku hinnatav summaga nelikümmend kaheksa miljonit eurot, aga IKT osas olemasolev eelarve on praegu ainult kakskümmend kolm miljonit äh, kakssada nelikümmend tuhat eurot. ja enamus selle, sellest eelarvest läheb, üheksateist miljonit läheb püsikulude katmiseks hoolimata eelarvepiirangutest üritab Europol täita liikmesriikide, tulla vastu liikmesriikide vajadustele, pakkuda vajalikke teenuseid. sellel järgmisel slaidil näitan teile peamisi äh, pro-, projekte, mida praegu rakendatakse ja mis on juba rakendatud. kõigepealt Siena äh, rakendusega seoses oleme loonud ühendused Georgiale, Georgiasse ja Äh, rahvusvahelises tolliorganisatsioonis. teiseks, Europoli infosüsteemiga seoses oleme välja töötanud äh, tehniliste komponentide uuendused ning parandanud andmepäringute ja tulemuste võrdlemise võimalusi. Europoli süsteem oleme taganud siin ühenduse taristuga, mis on kättesaadavad juba kuues riigis Soome, Kreeka, Ungari, Läti, Poola, Rumeenia. seoses identiteedi ja juurdepääsuõigustega oleme tsentraliseerinud kasutaja tuvastusteenused ning oleme parandanud ka Äh, identiteedi haldusmoodulit. mis puudutab koostalitlusvõime projekte, siis oleme vastu võtnud Europoli teekaardi viimases, viimasel halduskogu, haldusnõukogu istungil mais kaks tuhat üheksateist. see teekaart näeb ette aktiivsed järelmeetmed, et Europolil oleks võimalik osaleda koostalitlusprojektides organisatsioonilise planeerimisega ning äh, oleme lasknud koostada eksperdi hinnangud, muuhulgas ka seoses Schengeni infosüsteemiga. mis puudutab äh, automaatset andmevahetust, üritame eh, toetada vastavat taristut. Europoli ülesanne on siin tagada eksperthinnangud eh, Euroopa Komisjonile. ja lõpuks seoses universaalse sõnumi formaadiga oleme praegu osalemas UMF kolm pluss projekti tegevustes ning aitame liikmesriikidel lõimida Questi ja Siena veebiteenuseid. olgugi, et käesoleva ettekande raames räägin ma ainult praegusest ajast, kaks tuhat üheksateist aastast tuleb puudutada korraks ka infohaldusprioriteete järgmiseks aastaks. meil on siin prioriteedid, mis on paika pandud liikmesriikide poolt Euroopa Liidu koostalitlusvõime teekaardis ja sellega seoses pakume Siena raames täiendavaid võimalusi liikmesriikide kasutajatele. laiendame samuti ka päringute tegemise võimalusi Europoli infosüsteemi ning ka riigi sisenemise, riigist lahkumise või Euroopa Liitu sisenemise, Euroopa Liidust lahkumise süsteemi päringuid. ja äh, töötame ka eelarve piirides teiste võimekuste ja lahenduste väljatöötamisega. muuhulgas kohtu ekspertiisi võimekused. ja samuti jätkame automaatse andmevahetuse projekti arendamist. minu poolt on sellega kõik. ja nüüd hea meelega olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on, palun. Thank you, very suur tänu. annan nüüd äh, sõna Ansi Kangasele äh,. palun, teil on nüüd sõna. suur tänu teile, proua juhataja. tere hommikust kõigile äh, siinviibijatele nagu proua juhataja õigesti ütles, äh, olen ma peainspektor Soome eh, eh, eh, politsei Europoliga koostöö tegemise rühmas ning ma ütlesin seda ka kõige muu hulgas. meie jaoks on üks olulisemaid küsimusi rääkida infovahetuse automatiseerimisest. me soovime, et see arutelu toimuks strateegilises kontekstis, mis on suunatud tulevikku ning äh, sellega seoses, äh, kui mind siia kutsuti, et rääkida te tänasel kohtumisel, otsustasin ma kasutada UM3 pluss projekti, sest äh, näen siin, et tegemist on tulevase automatiseerimise äh, laiendamist ja süvendamist, nagu loodetavasti oma sõnavõtus selle ka selgeks teen olukorda. Eh, eh, praegune olukord on siis selline, et meil on liikmesriikides eh, ligipääs infole, mis on määratletud Europoli määruses, kui on edastatud info mitmes edasise kontrolli ning ühenduste Eh, eh, täheldamiseks. see puudutab eelkõige andmeid, mis on otseselt kättesaadavad liikmesriikidele. lisaks sellele on meil kättesaadav eh, ka ligipääs strateegilistele ja temaatilistele andmetele. see on meil praegu olemas. nagu ma ütlesin see, millistele andmetele on ligipääs, äh, on äh, määratletud äh, Europoli määruses. praegune määrus ütleb, et, et Europolil on oma infosüsteem ehk Äh, andmed, mida säilitatakse Europolis, seda võidakse üheskoos kasutada, kuid tehniliselt äh, on äh, on suurem osa andmetest säilitusele Europoli infosüsteemi siseselt, kus toimub siis andmete võrdlusfaas meil on äh, praegusel hetkel otsene ligipääs EIS-ile. Äh, ning äh, mis on eriti oluline soomla, Soome jaoks, see, see on see, et meie oleme andmete kõige põhjalikumad kasutajad, kuuskümmend üheksa kõiki, kõigi EIS-i info otsingutele. Eh, otsingud toimusid Soome poolt, oleme selle üle väga uhked, see tõestab meie arvates, et meil eh, toimivad äärmiselt tugevad ja jõulised protsessid. UMF kolm pluss projekt eh, soovib ligipääsu automatiseerida funktsionaalsus äh, nagu eelkõneleja juba ütles, äh, selle nimi on Quest Querying Europol System ning äh, see peaks varsti toimima hakkama, veel praegu ta ei toimi ning seda juhatab Euroopa Liidu poolt finantseeritud projekt, kus Soome osaleb, loomulikult me ei juhi seda mõte on siis selles, et oleks võimalik lõppkasutajal saada ligipääs erinevatele infoallikatele ühtse otsingu tulemusena. ehk siis eh, liikmesriigi poolt säilitatavad andmed, EIS-i poolt säilitatavad andmed ja eh, muu ning taaskord äh, siis äh, on äh, siin on lühiselgitus, Quest peaks olema Euroopa Liidu kaastalitlusvõime osa, mis lubab liikmesriigi poolsetel otsingutel ligi pääseda ESP-le ning rõhutan veel kord, et Soome eesistumine on äh, deklareerinud, et kõige olulisem peaks olema kasu, lihtkasutus äh, lõppkasutajale. ehk siis, et lõppkasutaja saaks ligipääsu äh, kogu an-, kõigile andmetele, milleks tal seaduslikult õigus on see peaks olema siis tehnoloogiliselt nähtav, äh, käegakatsutavas tulevikus, kuid poliitiliselt õiguslikult see äh, hetk veel käes ei ole. esmasel, äh, esmases faasis tähendab siis Quest kasutus, et see toetab otsinguid ainult EIS osale süsteemis ning see on eriti oluline nende liikmesriikide jaoks, kes endiselt äh, veel väga vähe kasutavad Europoli poolt äh, koondatavaid andmeid. ning äh, ning see peaks aitama kohalikel IDS-e kaudu lihtsustatud ligipääsu võimaldada. järgmine samm on äh, siis see, et Europoli määrus äh, äh, kohaldab ka, et liikmesriikidel peaks olema hetne-het ligipääs Europoli analüüsisüsteemidesse, mis on veel teist liiki andmekogum Europoli süsteemides. see osa sisaldab andmeid äh, mis, äh, mida on võimalik kasutada operatiivanalüüsides, see ei ole otsese ligipääsuga, vaid võtab aluseks siis kaudse hitneo hitotsingud. ning sõltub sellest, kas, äh, kas äh, otsingut läbi viiva osapool, otsingut läbi viival osapoolel peaks olema õigus selliseid, sellistele andmetele ligi pääseda. ning äh, me loodame loomulikult seda, et äh, kui see pädevus lõpuks äh, toimima hakkab, siis äh, suurendame me märkimisväärselt liikmesriikide võimekust Europoli poolt kogutavaid andmeid kasutada. sellepärast, et Europoli andme maht on kümme korda äh, suurem kui EIS-il äh, koonda-, EIS-i koondatud äh, andmed. ning loomulikult tuleb aru saada sellest, et meil on praegusel hetkelgi juba võimalus andmetele ligi pääseda, kuid selle ligipääs ei ole lihtne ja loogiline meie, eh, meile kättesaadava info kohaselt, mis sõltub eh, eelarve eh, piirangutest, inimressurssidest ja muust, on meil võimalik hakata kasutama hit-no-hit ligipääsu liikmesriikide süsteemide poolt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. kuid see on veel endiselt esialgne hinnang ning lõpetuseks ma tahaks öelda, et äh, see peaks kiirendama liikmesriikide ligipääsu Europoli infosüsteemile ning kümnekordistama äh, äh, erinevaid andmeid, mis on liikmesriikidele analüüsiks kättesaadavad sellega ma oma ettekandega lõpetan. tänan teid kõiki tähelepanu eest. Thank you both. suur aitäh teile mõlemale. ja nüüd äh, on meil pisut veel aega enne äh, kohvipaus, mis peaks toimima kell kümme kolmkümmend küsimuste ja vastuste jaoks. nii et äh, teil on nüüd võimalus tõsta oma küsimusi Eh, ja esitada ja, eh, ja esit-, täita eh, praegusele neile dokumentidele, mis praegu siin saalis ringlevad. ma pakuksin, et kaks minutit kõneaega igal kolleegil ja siis on aega ka vastusteks. vasta saa-, ta saavad nii härra Eusebio kui härra Kangas kõigepealt saab sõna proua Cornelli Itaaliast, teil on sõna. jäi? jah, palun. aitäh, ma räägin inglise keelt, kallid kolleegid praegune aeg on väga keeruline, Itaalias parlamendi liige, siis üks praegustest probleemidest on äh, immigratsioonivoogude kontroll, nagu te teate, Itaalia on ammu juba soovinud äh, äh olukorrada lahendust leida. Itaalia äh, piirid on Euroopa piirid, Euroopa piirid on Itaalia piirid äh, oleme välja töötanud julgeolekutegevuskava, mis äh, aitab paremat infovahetust kahe äh, ameti vahel. nii et ma tahaks teada, kuidas äh, see projekt praegu toimib. meil on sarnased eesmärgid ning soovime jagatud lahendusi ja mm, ma arvan, et äh, tihestatud koostöö on meile mõlemale väga kasulik. järgmisena saab sõna äh, kolleeg Mirjandus. eelnevatel äh, kohtumistel Bukarestis viidati sellele, et äh, selle aasta lõpuks ähm, koostatakse rände infokeskus, mida saaks kasutada infovahetuseks, mis on seotud äh, äh, just PNR rände äh, infoküsimustega. tahaks teada, kas äh, seda äh, keskust hakatakse looma ja kui kaugel sellega ollakse. järgmisena saab sõna härra Kohvud Euroopa Parlamendist. suur aitäh, ma tahaks lihtsalt, et härra Kangas ütleks midagi ühe arvu kohta. ta ütles, et Soomes äh, on üks, Soome on üks suuremaid äh, ähm, äh, EIS-i ja info kasutajaid, ma tahaks teada, kas see arv kuuskümmend üheksa protsenti on korrektne ja härra Madisson Euroopa Parlamendis soovib samuti sõna saada, see on väga oluline teema tore, et meil on siin äh, liikmesriikide Euroopa Parlamendi saadikuid. Äh, olen kuulnud äh, mitmeid lugusid Europoli koostöö kohta, mõned riigid kohtu-, teevad hästi koostööd, vahetavad infot ja aga kas mõnede riikidega on probleeme, kes ei ole äh, Ehm, eh, piisavalt infot eh, valmis vahetama ja koostööd tegema ja teiste liikmesriikide eh, politseiohvitseridel on raske ehm, ligi pääseda infole, kuidas Soome poolt seda vaadatakse infovahetusele teie naabritega Rootsi ja Eestiga näiteks kas saate infot kiiresti või on teatud riikidega sest teie olete info kogumise osas kõige aktiivsem riik Euroopas. Thank you. I don't see any other member willing to. ma ei näe rohkem äh, sõnasoovijaid et rohkem sõnasoovijaid oleks liikmesriikide parlamentide poolt või Euroopa Parlamendi poolt. nii et annan nüüd äh, sõna eelkõnelejatele. härra Sebio ja härra Kangas. aitäh, härra esimees. suur tänu teile küsimuste eest. ma vastan esimesele, teisele küsimusele erakond, kas vastab kolmandale, neljandale küsimusele. kõigepealt see, mis puudutab Frontex ja Europoli koostööd, siis äh, üritame seda koostööd äh, tõhustada äh, mõlema ametiga. põhiliselt tegeleme inimkaubanduse vastase võitlusega. osaleme sekundaarsetes kontrollides ning äh, alati toimub see kohalike omavalitsustega äh, koostöös äh, Itaalia ja Kreeka võimudega, kes on esitanud taotluse Europoli toetuse järele ning Europol ühesõnaga ei tegele omal algatusel, vaid toetab kohalikke kohalikke võimuesindajaid. teine küsimus äh, puudutab äh, ETIAS äh, projekti. ameti eesmärk on üle kontrollida tulevikus, kui süsteem täielikult toimima hakkab, informatsiooni, mis tuleb ETIAS-e tsentraalkäsunduskeskusega eh, ja me eh, ühesõnaga kontrollime erinevatelt ametitelt eh, edastatavat informatsiooni ja see salvestatakse nii Eulisas kui ka Frontexis. ja mis faasis me praegu oleme, me praegusel hetkel vaatame, mis nõudmisi eh, uus süsteem ametile tekitab, peab ütlema, et eh, mõju on väga suur seoses eh, paljude taotlustega ETIAS-e keskusest ning samuti ka sellepärast, et see teenus peab toimima seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi ööpäevas ja me teeme praegusel hetkel väga tublit tööd, et, et äh, teha kõik endast oleneva, et äh, meie tegevusest Etiasele oleks äh, kasu. loodetavasti vastasin teie küsimustele ja annan sõna nüüd kolleegile, härra Kängasele suur aitäh küsimuste eest. E, jah, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal EIS-i otsingutest kuuskümmend üheksa protsenti tuli Soomest. ja see puudutab siis kõiki päringuid kõigist liikmesriikidest, see on väga suur arv, kuid mitte selleks et kogu eh, ülevaadet esitada, ma räägin siiski päringutest. ma ei räägi andmetest, mis edastatakse, sest palju suurematest eh, riikidest, kus eh, on suur elan-, suurem elanikkond, need edastavad rohkem andmeid kui väike Soome. teiseks ma räägin aastast kaks tuhat kaheksateist möödunud aastase statistikast, tundub, et et see protsent väheneb mitte sellepärast, et meie esitaks vähem päringuid, vaid teised riigid esitavad rohkem päringuid. Äh, aga trend tundub positiivne olevat. teine küsimus, mis puudutab koostööd, siis see tuleks jagada kaheks. Äh, fakt on see, et on erinevusi selles osas, kuidas liikmesriigid Europoli teenuseid kasutavad, mõned on seda teinud tõhusamalt, teised vähem. samuti on küsimuseks kahepoolne koostöö liikmesriikide poolt, kui ma nüüd sain teie küsimusest õigesti aru, on küsimus selles, kas meil on probleeme koostööga Euroopa partneritele ning vastus sellele küsimusele on ei. ma ei ütleks, et oleks probleeme meil on tõhus äh, koostöö äh, andmed äh, taotlusele vastamiseks vast-, kui see nii pole, on enamasti tegemist inimliku veaga, mitte süstemaatilise tegevusega. oluline on need kaks küsimust teineteisest eristada. mina ei kaebaks oma Euroopa partnerite koostöövalmistuse peale kohe on äh, kohvipaus, olen saanud äh, veel ühe äh, küsimuse taotluse Evelina Heinlooma poolt Soome delegatsioonist. palun, teil on nüüd sõna. aitäh, härra juhatus, juhataja, ma tahtsin küsida ekspertide käest rahvusvahelistest arengutest, sest ma tahaks teada äh, Eh, milliseid eh, infohaldustehnoloogiaid kasutatakse rahvusvahelisel tasandil väljaspool eh, Euroopa Liitu. tahaksin teada ka, kas Euroopa on ajast maha jäänud teatud tehnoloogiate kasutamisel või oleme infohalduse osas esirinnas? härra Kangas kõigepealt rääkides riiklikust ja Euroopa perspektiivist, siis äh, oleme ikkagi suhteliselt esirinnas, minu jaoks ei ole võimalik teada, kuidas on äh, korraldatud äh, si sisemine infovahetus näiteks Ameerika Ühendriikides või näiteks Ladina-Ameerikas, Aafrikas või Aasias tundub siiski, et Euroopa on esirinnas, mis puudutab nüüd Euroopa koostööd välismaailmaga, siis minu äh, kogemused äh, näitavad seda, et põhiliselt toetume me selles tegevuses Interpolile. härra Leussevio, ma lühidalt vastan põhiliselt tehnoloogilised trendid e-, e-, Europol e, teeb seda tööd selleks, et nende vahenditega, need on seotud näiteks keelelisi küsimusi lahendada ning teeme Eh, selleks, et võimalikult tõhusalt reageerida liikmesriikide poolt eh, eh, saadetud infotaotlustele. näiteks on meil sellised süsteemid, on küsimuseks näiteks see, kas on olemas see nimi või telefoninumber, et politseinike tööd lihtsustada Europolis. mis puudutab äh, suurandmeid, siis äh, kasutame väga kaasaegseid äh, vahendeid, et kasutada võimalikult hästi andmeid, mille erinevatelt allikatelt oleme saanud. saame näiteks aina rohkem videoid ja näiteks laste seksuaalse ärakasutamise osas ning peame seega välja selgitama, eh, milliseid kuritegusid eh, veebi vahendusel eh, kasutatakse ja mis puudutab pilve, siis pilve me ei kasuta turvalisuse ja julgeoleku põhjustel, sest, sest meie käsutuses olev info on äärmiselt Äh, salastatud. ütlen seda lihtsalt selgituseks teie küsimusele. suur aitäh teile mõlemale, härra Juseviole ja, ja härra Kangasele, kes esitab äh, politseiametit Soomes. suur aitäh teile meie küsimustele vastamise eest. on päevselge, et infovahetus on aina olulisem seoses äh, äh, sellega, et infot on aina rohkem äh, saadaval, seega on oluline, et kõik oleks kooskõlas põhiõigustega ja standarditega. nii et ja nüüd alustame kohvipausi, kuid tahaks öelda, et kohe pärast kohvipausi jätkame arutelusid Ehm, menetlused parandamise osas. Äh, väga palju kompromisse on välja töötatud. see on olnud väga mm, äh, aega ja energia nõudev need kompromissid leida, nii et need, kes soovivad midagi äh, lisada parandusmenetluste osas äh, esitage oma ettepanekud äh, kirjalikult eelnevalt ära, et me äh, kohe pärast kohvipausi teame, kes soovib äh, midagi lisada, millisele kompromisspunktile. nii et lähme kohvi jooma nii avaldanud. Äh, Dear colleagues. head kolleegid, jätkame nüüd tööga. We continue our debate. jätkame aruteluga mis puudutab kodukorrareegleid ja eile jõudsime, saime nõukogu kompromissi, mis puudutas ka Taani osalust ja nüüd oleme kuulnud ka delegatsioonide ettekandeid. lähtudes kodukorra reeglitest otsustas, otsustatakse asjad konsensuse kaudu. meenutaksin teile ka Troika ja kaasistuja seisukohta, nagu me ka eile juba selgitasime, et eilne ja tänane arutelu ongi menet-, menetluse lõpetamine, mis puudutab siis kodukorra, töökorrareeglite läbivaatamist. esimeste konverentsil käsitleme siis ka töö tulemusi, nii nagu aprillis kaks tuhat seitseteist kokku lepiti. seega nüüd läheme arutelu juurde give floor to members. ja annan sõna maksimaalselt kaheks minutiks soovinud liikmetele sõna. ja Soome delegatsiooni nimel palun, Soome delegatsiooni esindaja, teil on sõna. aitäh aitäh! Soome delegatsiooni nimel tahaksin tutvustada kompromissettepanekut, mis puudutab artiklit viis, mis on teile ka laiali jagatud, loen ette. Article five of the ROP. In accordance with Article 14 of the Europol regulation, the co-chairs shall alternately represent the JPSG in the meetings of the Management Board of Europol as a non-voting observer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 palun, teil on sõna. suur tänu. JPSG delegatsioonil toimus esimene arvamuste vahetus seoses töökorraga. kõik on väga kõvasti tööd teinud, et need äh, muudatusettepanekud ette valmistada eesistuja dokumendis võrreldakse erinevaid muudatusettepanekuid ja arvestades ka eilset arutelu, leiab Hollandi delegatsioon, et lihtne konsensust leida ei ole, kui me räägime töökorra muutmisest ning lisaks ei ole kõikidel delegatsioonidel olnud võimalust piisavalt põhjalikult arvamusi avaldada, arvestades, et aega oli väga vähe ning seetõttu Hollandi delegatsioon sooviks koostada küsimustiku, kus oleks võimalik ka kirjalikult reageerida välja pakutud muudatusettepanekutele nägemaks seda, kas soovitakse muudatusettepanekuid toetada või mitte. meie arvates see on oluline, et edu saavutada ning siis saaks seda küsimust uuesti arutada järgmisel kohtumisel, vaadata, kas tulevikus võiksid need muudatusettepanekud pälvida toetuse. Hollandi delegatsioon teeb seda, kuna me leiame, et oleks kahju, kui me lahkuksime siit kohtumisest nii, et me midagi poleks saavutanud, selline vaheküsimustik oleks väga tähtis ja aitaks panustada töökorra reeglite läbivaatamise, mille tulemusena JPSG töö muutuks ka tõhusamaks ja läbipaistvamaks, aitäh! suur tänu härra Historis Saksamaalt, palun. head kolleegid, mm, Saksa poolt rõhutaksin, et meil on kindlasti vaja küsimuste vastamiseks eh, tähtaega, sest küsimuste esitamise õigus, mille puhul ei ole ette nähtud tähtaega vastuste esitamiseks, on nagu nüri mõõk. meil on vaja selget regulatsiooni sest vastasel juhul meie hinnangul see asi lihtsalt ei toimi ning äh, ning kui me ei ole ühel nõul Euroopa Parlamendiga, siis peaksime selle ära märkima järgmistel, järgmisel koosolekul, sest see ei ole mingi tühi asi. see on selles keerulises menetluses suhteliselt oluline aspekt ning teine asi, äh, liidumaa siseministrina sooviksin ma, et me saaksime kunagi töökorra arutelu ikkagi lõpetada ja hakata rääkima sisulistest küsimustest nagu õigus, õiguslik võitlus terrorismiga. sest äh, maailmas need elulised arengud, mis toimuvad, on natuke liiga kiired, et me saaksime nii palju aega pühendada töökorrale suur tänu ja nüüd palun Poola kolleeg. Uh, Mr Peters. järgmisena härra Peters, Euroopa Parlament, palun. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt tahtsin öelda, et ma toetan seda mõtet, et me võiksime lõpetada arut-, arutelu täna töökorra osas. loomulikult töökord on väga tähtis, ma tean seda, aga väga palju muid olulisi teemasid on ka, mida tuleb tulevikus arutada. seega ma loodan, et me saame selle arutelu täna lõpetatud. teiseks, Euroopa Parlamendi delegatsioon loomulikult üritab võimaluse korral alati leida kompromisse. ma olen saanud Soome delegatsiooni kompromissi, mis puudutab artiklit viis ja ma arvan, et parlamendi delegatsioon võib leppida selle kompromissiga lootuses, et me suudame täna arut-, aruteluga lõpule jõuda ja saame minna kiiresti muude oluliste teemade juurde, aitäh! suur tänu! nüüd härra Leber Rootsist. Uh, really can... aitäh! me võime toetada Saksamaa, Soome ja Rumeenia delegatsiooni kompromissettepanekut, mis puudutab artiklit viis. taaskord tahaksime ka Soome ettepanekut tutvustada, mis puudutab artiklit kuus kaks, mille kohaselt erikorras oleks võimalik liikmesriikidel teha muudatusettepanekuid töökorra osas, aitäh Thank you and then. aitäh. härra Demetrio Küproselt, palun. suur tänu, tere hommikust. tõepoolest Need muudatusettepanekud on väga olulised, aga oluline on ka, et me jõuaksime täna hommikul selle teemaga ühele poole. see on meie viimane koh-, viies kohtumine ja me ei ole ikka veel jõudnud artikliga viis ühele poole nüüd, mis puudutab läbipaistvust ja muudatusettepanekuid neli ja viis, ühe on teinud Holland, teise Saksamaa koostöös äh, Rumeenia ja teiste riikidega, me leiame, et ajakava tuleb paika panna, me nõustume muudatusettepanekuga, mis puudutab kompromissi, mille esitasid Saksamaa, Soome ja Rumeenia täna seoses artikliga viis. ma arvan, et oleks hea kõigile selgitada, mida see alternately tähendab, ehk siis millele siin viidatakse ja ei tohi ka unustada aluspõhimõtet, et liikmesriikide käes on võim ja liikmesriigid peavad kokku leppima ja ametisse nimetama esindaja. kui nad valivad kellegi Euroopa Parlamendis, siis see sobib. ning seda kõike silmas pidades, kuna haldusnõukogu saadab kutsed, siis ma ei tea, kas meil peaks olema ka esindatud liikmesriikide esindaja või siis Euroopa Parlamendi liige on asendusliige, aitäh. Thank you. suur tänu. Profloria Rumeeniast, palun. toetame seda kompromissettepanekut ja toetame äh, äh, Rootsi kolleegi poolt esitatud ettepanekut. Äh, Hollandi poolt välja pakutud küsimustik tundub meile samuti hea olevat. peame mõtlema aga selle peale, millal, kui kaua me vaatame seda menetlusvormi veel üle küsimused, küsimused on ainus kontrollivõimalus. seega on oluline eh, kuuenädalane tähtaeg ja eh, oleks vaja kasutada IPEX-it, et läbipaistvusprintsiipi eh, respekteerida. ning küsimus ei ole selles, et Äh, sellel ei oleks mingit õiguslikku väärtust, meil on lihtsalt suunised, aga meil on nüüd vaja ju selget äh, määrust. aitäh. palun nüüd Ungari esindaja. köszönöm szépen a szót, a német. suur tänu. Saksa, Soome ja Rumeenia ettepanek mis käsitleb neid teemasid, sellega me saame täiesti nõustuda, aga meil oleks üks pisimuudatus, ettepanek, esimene lause oleks järgmine. arvestades artiklit neliteist määruses, siis kaasjuhid ehk siis ametis olev eesistuja esindavad JPSG-s vahelt muutuva liikmena ning tuleks ka see paika panna, kui pikaks ajaks see esindamine on. aitäh, härra Karamanti Prantsusmaalt, palun. kallid kolleegid. juba pikemat aega me selle kodukorraga töötame ma arvan, et me peaksime eh, sellega tõesti nüüd ühele poole saama. kaks märkust. Eh, see, mis eh, praegu puudu on meie töös ja tegevuses Europoli kontrolli kohta, on see, et kasutaks kõik olemasolevaid vahendeid kontrolli läbiviimiseks. me räägime kodukorrast, sise korrareeglitest, mis on väga tähtsad, aga kui me unustame selle, kuidas kontrolli läbi viia, sest juba mitu kuud me räägime sellest, aga me ei jõua sellega kaugemale, peame nüüd hakkama kuhu tulemusi, tulemuste suunas riikima. Soome ettepanek täna ülemineku kohta. võime seda toetada. aga siin on puudu elemente meil on äh, puudu see, millest rääkis äh, Rootsi delegatsioon ehk siis erakorralist ülevaateklauslit, sest seda pole antud hetkel ette nähtud ning äh, ma toetan Rumeenia kolleegi, kes ütles, et see peaks nii-öelda raiutama kivides, kivisse. kas me ei võiks teatud hetkel äh, ette näha äh, kas korrapärast või erakorralist ülevaatust, äh, kui see vajalikuks osutub. ma võtan arvesse Euroopa Parlamendi soovi selle küsimusega edasi minna. Äh, kuid ärgem unustagem, et, et seda on juba korduvalt öeldud, et rahastusküsimused ei ole endiselt äh, Äh, lahendatud ja see on seotud ka liikmesriikide äh, parlamentidest. me kõik äh, siin soovime, et Europol toimiks ja et, et selle kontroll oleks võimalik. me ei saa esitada nõudmisi, kui dialoog Euroopa Parlamendi liikmesriikide parlamentide vaheline dialoog eh, ei eh, toimi jätkuvalt vastastikuse austuse raames. niisiis, eh, tegemist on praegu ühe etapiga, kuid kui meil ei ole olemas äh, mingisuguseid vahendeid, kui me sellest praegu juba ei räägi, siis äh, pole edasine tegevus mõttekas ja peame selles osas kiiresti lahenduse leidma. aitäh. ja nüüd Iirimaa, palun. aitäh esmapilgul vaadates seda kompromissettepanekut Saksa, Soome ja Rumeenia poolt, leiame, et sellel on potentsiaali, aga teatud selgitusi on veel vaja, mul ei ole praegu Europoli määruse artiklit neliteist minu ees, aga arvestades, et kaheteist kuu jooksul on ainult kaks haldusnõukogu kohtumist, kui ja kui tegemist on alternat-, vahelduvate liikmetega, siis võib juhtuda, et konkreetsel eesistujariigil ei olegi kohtumistel esindajat ning ei ole võimalust ka hinnata või aru anda, ma ei tea, kas peaks kirjutama, et äh, JVSG mõlemad liikmed ühiselt on esindatud vaatleja rollis, mitte kas üks või teine. võib-olla võiks täpsustada, kas selline võimalus oleks olemas ja meie leiame, et oluline on täna jõuda lõppseisukohale, et me saaksime minna sisulisemate teemade juurde, mis puudutab Europoli järelevalvet, aitäh! suur tänu, head kolleegid! tahaksin vastata Hollandi delegatsioonile, et kõikidel delegatsioonidel oli võimalus oma seisukohti väljendada, kaasesimehed saavad seda kaaluda ja vaadata, milliseid täiendavaid samme astuda. vastuseks Rootsile võtame selle teadmiseks ja pärast äh, ülevaadet äh, esimeste konverentsil anname teile teada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 Miss uh, Seikuira. proua Seikuira, palun. aitäh. mis puudutab nüüd seda meile tutvustatud kompromissi, siin on paar teemat, mida tahaksime tõstatada. me küsisime selle vahelduva rolli kohta, meil on teatud kahtlusi ikkagi Portugali delegatsioon tegi selle kohta ka muudatusettepaneku, et kui toimuvad esindajate kohtumised Brüsselis, mida korraldab Euroopa Parlament või kas see puudutab ka pealinnades toimuvaid kohtumisi, et ja kui on ka veel, kas see toimub siis seal eesistujariigis?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 uh, from German. Saksamaa delegatsioon, proua Mittag, palun. Uh, aitäh sõna andmast. arutelu näitab, et on teatav ebaselgus, kuidas siin edasi liikuda. ning tundub, et kokkuleppele me ei jõua praegu, see peaks kõigile selge olema, nii et mulle tundub, et arvestades Rootsi ettepanekus eh, sisalduvat eh, ja arvestades seda, et me siin kokkuleppele ei jõua, eh, aga küsimus on üleval, siis põhimõtteliselt me võiksime täna selle punkti käsitluse lõpetada, aga jätta selle küsimuse üles ja uurida, missuguseid mõtteid selle teemaga seoses on. siis, sest sest äh, vajadus seda küsimust reguleerida on selgelt olemas. et oleks hea, kui me kõik saaksime kokku leppida selles, et toetame Rootsi ettepanekut ja mõtleme asja üle enne järgmist koosolekut. et kuidas me jõuaksime konsensusele ja siis e, sisuliselt tuleksime siis järgmine kord selle asja juurde tagasi, aitäh! Tässä useampi siin mitu liikmesriiki küsis selle eesistumise kohta, vastan soome keeles. kui on ühine juhtimine, sõltumata sellest, kas me kohtume Brüsselis või liikmesriigis, see läheks täpselt samamoodi nagu praegu töötatakse, kaaseesistujad lepivad omavahel kokku, kes esindab siis mm, haldusnõukogus, nii nagu praegu Mm. Eli hyvät äh, kol- head kolleegid, väga mitu sõnavõttu, perspektiivid on väga erinevad ja nagu me kõik ka juba kuulsime, küsimusi on palju, erinevaid seisukohti on palju, aga üksmeelt ei ole selles küsimuses kas see on nüüd äh, õige arusaam, kas teistel on samasugune mulje jäänud, tundub, et on. Eli liittyen nyt sitten tähän artikla... Puudutab siis artiklit viis, kuivõrd üksmeelt ei ole, siis selle punkti jätame nüüd kõrvale So yeah, continue. Lähme edasi. arvestades arenguid eile ja täna, võin öelda, et mis puudutas välja pakutud muudatusi ja kompromisse, siis hääletustulemus on järgmine, et läheme edasi nüüd eh, muudatuste kaupa, kõigepealt muudatus üks, selle tegi Hollandi delegatsioon, see puudutab artiklit kolm punkt kolm ja üksmeel puudus äh, selle muudatuse osas. see seda ei kiidetud heaks. järgmisena muudatusettepanek kaks, Bundestagi ja Bundesrati ettepanek, mis puudutas kohtumiste päevakava artiklit neli punkt üks Taane A. kuigi põhimõtteliselt muudatusettepaneku esimese osaga oldi nõus, siis teist poolt ei toetatud ning üksmeelt ei saavutatud selle artikli osas. seda ei kiidetud heaks. järgmisena muudatusettepanekud kolm ja kaheksa, mille tegid Tšehhi ja Hollandi parlamendid ning Sloveenia kirjalik ettepanek, mis puudutas otsuste langetamisi ÜPSG-s artikkel neli üks E ja artikkel viis. mitmed delegatsioonid olid selgelt vastu. ning nagu Bratislaval esimeste konverentsil kaks tuhat seitseteist kokku lepiti, on vaja konsensust seega seda ettepanekut ei toetatud. The... muudatusettepanek neli, mille on teinud Bundestag ja Bundesrati delegatsioon, Rumeenia delegatsioon ning Horvaatia parlament ja muudatusettepanek viis, mille on teinud Holland, õigus küsida küsimusi, artikkel neli kaks kuigi oli erinevaid võimalikke kompromisse arutelu all, sealhulgas ka suuniste väljatöötamine liikmetele, mis puudutas kirjalikke ja suulisi küsimusi, mille koostasid kaasesimehed, ei jõutud siiski kompromissini. see välja pakutud muudatusettepanek ei pälvinud heakskiitu muudatusettepanek kuus, seitse, üheksa, kümme, üksteist, kaksteist, mille esitasid mitmed delegatsioonid, mis puudutab EPSG esindajat Europoli haldusnõukogus, see puudutab artiklit viis. üksmeelt ei saavutatud selle artikli osas see välja pakutud muudatusettepanek ei leidnud heakskiitu. järgmisena muudatusettepanek kolmteist, mille tegi Rootsi parlament, lõppsätted artikkel kuus ja samamoodi üksmeeleni ei jõutud selle artikli osas. seega see välja pakutud muudatusettepanek ei leidnud heakskiitu. ja sellega on kõik muudatusettepanekud läbi vaadatud. ja nüüd härra Lopes Aguilar jätkab Well, we've seen that uh... me nägime ja tunneme kõik, et äh, me oleme natukene väsinud. kõik esindajad, kes siin on täna kohal, on põhjalikult arutanud töökorra küsimusi. seega mm, mõistlik on nüüd Äh, selle aruteluga lõpetada. kui üksmeelele ei jõuta, siis kehtivad reeglid äh, kehtivad edasi. Lähme nüüd osaluse küsimuse juurde. alles eile me võtsime vastu reeglid, mis hakkasid kohe kehtima mis puudutas siis Taani osalust. tundub, et teiste teemade osas üksmeelt ei ole, konsensusele ei jõutud, mis praktilises mõttes tähendab seda, et reeglite läbivaatamine on lõppenud see ongi viimane aeg, sest nagu te kõik teate, et meie peame nüüd aru andma spiikrite konverentsil töökorrareeglite muudatustest ja seda me ka teeme. tulenevalt sellest aruandlusest kaalume ka järgmisi samme sel, mida võiks astuda selleks, et jõuda võimalike kompromissideni. sellise teadaande pidin tegema, enne kui läheme järgmise teema juurde, mis puudutab JPSG esindaja ametisse määramist Europoli haldusnõukogus kui kohtutakse Haagis Europoli peakontoris. samamoodi ka siin oleme jõud, proovinud jõuda kokkuleppele ja me hindame kõiki sõnasoovijaid ja sõnavõtte, aga mis puudutab nüüd nende arutelude tulemust, võin öelda, et kui üksmeelt ei ole selles osas, kuidas praegust töökorda muuta, siis kas esimehed jätkavad JPSG esindamist haldusnõukogus igal kohtumisel? ja sellega on see arutelu läbi, mis puudutab töökorda seega ma arvan, et lähemegi nüüd tänase hommikuse kohtumise viimase osa juurde. selle teema juba käsitlesin, seega arvestades ka meie tänast päevakava, läheme lõppsõna juurde, seega annan sõna proua Talvidele, et selle aruteluga siin lõpule jõuda meie ühises parlamentaarses järelevalvekomisjonis, palun. aitäh, austatud kaasjuhataja, austatud äh, järelevalverühma liikmed, head külalised suur tänu kõigile, kes osalesid meie kohtumisel. loodan, et äh, tänane, tänased ja eilsed ettekanded ja arvamuste vahetused aitavad meil liikuda lähemale meie eesmärgi ja ülesannete täitmisele järelevalveorganina Europoli üle ja ja sellega ongi kõik. nii et suur tänu kõigile, tänan teile osalemise ja panuse eest meie ühise parlamentaarse järelevalverühma töös ning äh, arvamuste vahetuse eest seoses töökorraga, see on toiminud, see on käinud juba paar aastat, paljud teist rõhutasid, et on aeg see arutelu ometi kord sadamasse tüürida. ja me peame meie järelevalve korra ometi lõpuks paika saama. me oleme liikunud edasi selles plaanis. ja see oli ka meie kohtumise üks peamisi eesmärke. see töö jätkub tulevikus, eesmärk on süvendada meie panuseid, panust Europoli töö üle järelevalve teotam-, teostamisse ning järgmine järelevalverühma koosolek toimub järgmise aasta märtsis, järgmisel poolaastal Horvaatia eesistumise ajal. Äh, koosoleku toimumise kohta me veel ei tea, selle määrab Horvaatia eesistuja, see korraldatakse üheskoos Horvaatia ja Euroopa Liidu Parlamendi poolt. aga vahepeal loomulikult töö jätkub, äh, töö Europoliga ning järelevalve Europoli ja Europoli haldusnõukogu töö üle. Europoli esindajad, suur tänu teile osalemast meie koosolekul ning teie poolt antud täiendava info eest. ning tänu liikmesriikide ja Euroopa Parlamenti liikmete tehtud, liikmetele tehtud töö eest. töökorra ettepanek saadetakse, töökorraga seotud ettepanekud saadetakse kõigile liikmesriikide parlamentide delegatsioonidele ja Euroopa Parlamendi liikmetele niipea kui võimalik. suur tänu teile siia tulemast ning soovin kõigile turvalist tagasireisi, kes äh, sõitsid siia liikmesriikidest ning järgmine kord kohtume Horvaatias, aitäh!